kui Vahemere piirkonnas. aitäh, proua president! arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine äh, istung toimub homme äh, kaheksandal oktoobril kaheksa kolmekümnest äh, kuni äh, kahekümne kolme null nullini. Äh, päevakord on avaldatud ja kättesaadav internetis ning head õhtut kõigile!